nii, kallid kolleegid, ma arvan, et peame algust tegema. jah, väga palju siin kohalolijaid ei ole, aga ma arvan, et mõned veel lisanduvad, sest tegemist on tähtsate aruteludega, mis meil nüüd eh, ees seisavad ja ma tervitan siin eh, härra Daniele Viotit, kes on pearaportöör aasta kaks tuhat üheksateist eelarve osas ja ma tean, et te külastate, härra Vjoti, kõiki komisjone ja teil on praegu tõesti rasked päevad ja raske töö ja suur tänu, et te täna tutvustate oma prioriteete eelarve kaks tuhat üheksateist osas meile siin ja et me saame teiega arutada kultuuri väljavaateid selles eelarves aastaks kaks tuhat üheksateist ja tulemas on ka uus MFF ettepanek, nii et maikuu lõpus ootame sedagi. ja sellepärast te mõistate, et me tahame teiega rääkida mitte ainult äh, eelarvest kaks tuhat üheksateist, vaid ka seda, mis tahame eelarvest näha pärast aastat kaks tuhat kakskümmend ja kõigepealt annan teile sõna ja siis pärast härra Lõkkekaardile, kes tegeleb eh, meie poolt eh, eelarve küsimustega ja ka variraportööridele, aga kõigepealt härra Viotti, palun. Teie saate umbes viieks minutiks nüüd sõna. ja kena, et tulite. suur aitäh. Ehm, e ja suur aitäh teie külalislahkuse eest. me oleme näinud väga põnevaid asju siin komisjone külastades. oleme näinud, millised on tööviisid erinevates komisjonides ja kõik on olnud vägagi hariv. tahaksin rääkida natukene ka sellest kuidas meie töö on laabunud, ma pean ütlema, et nõustun suuresti sellega, mida oleme siin arutanud eh, nii Itaalia kolleegidega siit komisjonist kui ka teistega. ja usun, et tunnen päriski hästi seda, millised on teie prioriteedid ning eh, mida me hakkame siin arutama. mis puudutab meetodit, siis te teate, millige, milline on eelarve, kuivõrd paindumatu on Euroopa eelarve ja kuivõrd keeruline on siin äh, vabalt liikuda eelarvesiseselt, teatud fantaasiat üles näidata. see on väga keerukas ning see on seotud ka veel ühe aspektiga ehk siis sellega, et nõukogu endiselt nõuab, et komisjon ja parlament kiidaksid heaks ja viiksid läbi uusi programme, uusi projekte, uusi poliitikaid, samas aga ei ole valmis neid rahastama. see muutub üha keerukamaks, sellepärast et nagu te teate, parlamendi ega ka eh, teie raportööri sooviks ega eh, ka eelarvekomisjoni sooviks ei ole alustada uute programmidega, mille puhul meie kodanikud ja meie ühised organisatsioonid tegelikult eh, on pettunud ning jätkata nendega järgmistel aastatel aga võib-olla olen nüüd natuke pikemalt rääkinud, kui soovisin, kuid tahtsin lihtsalt üldiselt äh, anda teile ülevaate sellest, milline on äh, praegune olukord ja siis rääkida hiljem ka võimalikust lepitusest, aga nagu ka minu eelkäijad, tahan ka mina jätkata tööd siis selle nimel, et võimalikult äh, suur nõusolek saada kogu parlamendis eelarve küsimustes. seda sellepärast, et ma usun, et äh, ühine tugev parlament, äh, suur toetus, parlamendipoolne toetus on oluline just lepituse heaks nõukoguga ja muidugi oleks hea, kui meil oleks lai toetus mitte ainult fraktsioonides, vaid ka siin komisjonis, erinevates komisjonides üldiselt. ma olen valmis teid ära kuulama ja vaatama siis, millised on teie peamised nõudmised ning äh, kindlasti võtan teie soovitused ka arvesse. Erasmus plussi küsimus muidugi mõista on väga oluline ka sümboolselt, poliitiliselt on see võib-olla kõige olulisem. Neis suunistes, mida, mis me märtsis heaks kiitsime täiskogul, et Te näete, et tegelikult ma olen juba arvestanud sellega ning me nõudsime vähemalt kahekordset Erasmus plussi rahastamist, sellepärast et ma arvan, et et meil on vaja palju suuremaid vahendeid taoliste projektide jaoks. Creative Europe siin ma olen nõus teiega, et seda on alarahastatud. ligi kakskümmend protsenti on äh, olnud puudu nii kodanike Euroopa kui Euroopa Kreative eh, Euroopi puhul. täna hommikulgi arutasime neid küsimusi AFCO komisjonis. ja ka seal arvati nii me oleme loonud uue eelarverea, kuid uusi vahendeid ei ole selleks ette nähtud eh, kodanike Euroopa jaoks siis eh, ja me tahame ka selle välja tuua. solidaarsusprogrammid, te teate seda teemat väga hästi, ma ei hakka detailselt kirjeldama, aga lõpptulemusena ka siin võib ütelda, et tegelikult uued programmid tähendavad seda, et meil on vaja uusi vahendeid Euroopa Solidaarsusfond, mis on kogu Euroopa äh, projekt ja parlamendi jaoks eriti oluline. me ei saa eeldada, et see uus programm viiakse ellu niimoodi, et võetakse raha ära juba olemasolevatelt programmidelt. Need on siis sellised juhised, suunised, millest me oleme lähtunud. ja lisaks sellele muudki teemad nagu Euroopa kultuuriaasta näiteks, kus on ka vaja piisavalt vahendeid. tahtsime eraldi eelarvet, kuid lõpptulemusena see ei olnud võimalik, sellepärast et eelarve on lihtsalt niivõrd paindumatu. vaatame, mis on võimalik ka veel järgmisel aastal teha, ma arvan, et oluline on, et saaksime ka teie komisjoni toetuse mitte ainult täna ja läbi teie raporti, vaid ka lähikuudel siis kui äh, läheme edasi ja tulevad ka lepitused, vabandan, et nii palju aega ära võtsin. suur tänu. ma arvan, et meie komisjoni toetus kõikides nendes küsimustes, mis puudutavad meie komisjoni, on teil juba täna olemas. ja hommikul me rääkisime pisut ka Euroopa Solidaarsuskorpusest ja see ärritab meid, et Eh, tihtipeale just nõukogu, see tähendab liikmesriigid, ei ole valmis sellele uuele algatusele eraldama uut raha. ja uus raha eh, eh, tähendab seda, et lihtsalt eh, mitte kasutatud vahendeid eh, ümber paigutada mm.. ja on selge, et kui on uued meetmed otsustamisel, siis on nende katteks vaja ka uut raha ja liikmesriigid paistab praegu ei ole valmis selleks. Erasmus pluss programm, see on üks meie suuri prioriteete, te viitasite sellele, meie siin parlamendis oma üldaruandes raportis MFF-i kohta nõudsime kolmekordselt Erasmuse äh, rahade suurendamist lausa neli korda, sellestki oleme rääkinud. mõned eh, liikmesriigid on nõudnud kümnekordistamist Erasmuse summade. Eh, jah, ja eh, meil on väga palju lubatud komisjoni poolt, aga nüüd räägitakse ainult kahekordistamisest ja loomulikult me ei saa sellega rahule jääda nii et meil tuleb siin veel võitlus maha pidada, eh, kui kõneks on MFF ja solidaarsuskorpus. Eh, kaks tuhat üheksateist, kaks tuhat kakskümmend on vaja ka eh, finantseerida uuest MFF-ist juba. nii et suur tänu, et tulite meie juurde ja selgitasite meile asja ja meie üritame teid igati toetada ja kõigepealt ma annan meie raportöörile härra Lökkekaardile sõna. Thank you, chair and uh, well I can start by saying. alustuseks ütlen, et ma toetan enamust sellest, mida te juba ütlesite. selle komisjoni liige on olla tõesti eriline kogemus, sellepärast et enamasti meil on nendes asjades suur konsensus, olen olnud ka ju eelarvekomisjoni liige, aga nii et see siin on peaaegu copy ja paste mudel konsensuse osas ka sel korral. nii et ma kordan, mida eesistuja juba ütles ja mida härra Viotti ütles. õnnitlen teid ja kiidan teid teie toetuse eest samuti, sest te loetlesite üles tegelikult meie peamised prioriteedid ja kuulates teie sõnu, mõistan, et oleme enamasti samal joonel nendes küsimustes, nii et see on, loob hea alguse. kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta eelarve on muidugi järgmise MFF-i eellane, nii nagu esimees ka ütles ja kuna me ei ole seda eelarveprojekti veel näinud, siis see, mis meil praegu on, on lihtsalt üldised äh, märkused praeguste prioriteetide kohta ja mõned üldised prioriteedid äh, kultuuriga seotud prioriteetide osas, sest kuna me pole palju näinud veel, siis me ei ole osanud midagi muud ka öelda. lisaks ja üldiselt Äh, kuidas, küsimus sellest, kuidas erinevates Euroopa Liidu instrumentides ja programmides kultuuriga seonduvat käsitletakse. Äh, oleme seda arutanud just sel korral ning ma ei olnud tõesti teadlik, et nii palju miljardeid eurosid äh, on teistes programmides laiali. see oli minule täitsa uudis. pealt tuleb tunnistada ning me peame arutama ka seda, kuidas toime tulla nende paljude miljarditega, et kui meie enda eelarvetes on siin miljonid, nii et siis see tõepoolest väärib teatud tähelepanu. üks asi kindlasti ongi just see, millest ma räägin. ja loomulikult on meil tarvis ka paremat ülevaadet selle kohta, kuidas kultuuriga seotud rahasid eraldatakse. sedagi püüame käsitleda. meil on punkt üks, kus me käsitleme Erasmuse rahastamise küsimust ei ole mingisugust põhjust meil seda kõike teile ette lugeda, sellepärast et see on peamiselt sama nagu see, millest just sai räägitud. teises äh, punktis me äh, rõhutame Creative Europe'i väärtust, kolmandas punktis palume rohkem raha Euronet plussi jaoks ja see on veel üks lisapunkt, mida võiksite ka teie arvesse võtta, sellepärast et seda on meie komisjonis siin palju arutatud ja olukord on seal tõesti päris halb, selles mõttes, et see Euroneti pluss projektil pole üldse raha. Äh, juba palju aastaid on ta selle pärast kannatanud. ja seisukohad on erinevad selles suhtes, kuidas me võiksime ellu jääda või mitte selle projektiga, ka siin komisjonis ja nüüd paistab nõnda, et õnneks oleme meie nüüd nagu paremas positsioonis, nii et pöörake kindlasti sellele punktile ka tähelepanu ähm, järgmises eelarves, sest ma rääkisin nende projekti inimestega, kui me tahame äh, parlamendina seda projekti elus hoida, siis teeme ka oma sõnade järgi ja anname tegelikult ka raha sellele, nendele projektidele. muidu me peaksime ta lihtsalt lõpetama, sellepärast et inimesed lihtsalt eemalduvad nendest projektidest Euroneti organisatsioonist, sellepärast et lihtsalt raha pole. ja kui tahame, et see projekt ikkagi ellu jääks ja edeneks, siis tuleb tõepoolest raha selle jaoks leida ja kohe. sellepärast meil ongi punkt kolm sellele pühendatud, neljas punkt rõhutab kodanike Euroopa väärtust, ise mainisite seda ka, ja kuuendas ja, ja viiendas punktis kutsume komisjoni üles paremaks muutma sünergiat erinevate kultuuri- ja haridusprogrammide vahel ja mõningad neid on siin ka loetletud ja ja me nimetame siin ka seda üht-teist miljardit eurot, mis oli ette nähtud kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist, see oli terve hulk raha. ja meile meeldiks, kui neid asju vaadataks organiseeritumalt ka meie komisjoni vaatevinklist. nii et sellele tuleks ka tähelepanu pöörata. ja siis veel üks lisapunkt kõige lõpetuseks oleme saanud komisjonist teavet selle kohta, mis puudutab Euro Euroopa kodanik, kodanike Euroopa programmi. nagu mäletate, seitsmesaja viiekümne tuhande euro võrra eelmisel aastal kavandatud eelarvet vähendati, et rahastada seda Euroopa kodanike algatust võib-olla see kõlab natukene tehniliselt, aga oluline on seda siiski teada. aga kõige värskemas ähm, ajakohastatud finantsprogrammis on öeldud, et Euroopa kodanike jaoks vähendatakse eelarvet kahe koma viie miljoni jagu. seda, seda kuulsimegi siis. siin on kaks probleemi. see vähendab Euroopa kodanike jaoks projekti viie protsendi võrra, mis on päris märkimisväärne summa, äh, arvestades, et see projekt on isegi alarahastatud, nagu ise ütlesite. seda esiteks ja juba oleme esitanud protesti eh, sellega seoses kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta eelarvega. ja teiseks, see eelarve mõju, seda ei selgitata eh, selles eh, ettepanekus, kuigi seda on öeldud selles projektis ja komisjonile võib ja komisjon võib arvata, et jah, nii võib õiguslikult ka teha, aga tegelikult niisugustele põhjendustele ikkagi otsuseid toetada ei saa. nii et see on üpriski kriitiline küsimus. küsimus on selles, et kuidas eh, võetakse vastu õigusaktid seoses eelarvega ja meie kindlasti parlamendina seda asja analüüsime ja uurime täiendavalt, nii et tahtsin teid lihtsalt hoiatada selle kohta ka, aitäh! suur tänu! ja nüüd saavad sõna variraportöörid ja härra Strojevski on esimene, kõige rohkem kolm minutit, palun. Bardzo dziękuję. Na wstępie powiem, że suur tänu. tahaksin alustuseks öelda, et mul oli tõesti hea meel kuulda, mida te rääkisite Erasmus plussist. vaatamata sellele, kas rahad kolmekordistatakse, nagu me lootsime, eh, või ainult kahekordistatakse, siis võime me ikkagi rahul olla sellega, mida kuulsime neli aastat tagasi me võitlesime selle programmi ellujäämise eest. sellel oli loomulikult olnud positiivne mõju. ja ütlesime, et et, et e-, inimesed eksivad, kui väidavad, et selle programmi eesmärgid on saavutatud ja see tuleks lõpetada. vastupidi, praegu näeme, et see programm on väga tähtis ja seda mitte ainult ei peaks jätkatama, vaid äh, teda tuleks ka tugevamaks muuta. ja see, et Erasmus plussi jaoks nüüd raha kaks korda juurde antakse, siis selle üle saame küll rahul olla mõte, et Creative Europe, loov Euroopa Äh, on nüüd uus ja eraldi ja suur programm, äh, selle üle saame ka rahul olla. see oli uus ettepanek. aga äh, on tõesti väga hea ja kasulik, kui seda ka tugevamaks muudetakse, siis Europe for Citizens, Euroopa kodanike jaoks. ma räägin sellest kahest programmist tegelikult kõigepealt koos, üheskoos alustuseks. kui me saame üksteist ja kuusteist protsenti rahastusest ainult, siis see tähendab seda, et umbes üheksakümmend protsenti noortest inimestest VK, vabaühendustest ei saa kasutada ei saa positiivset vastust oma taotlustele programmide projektide elluviimiseks. see programm, mis lükkab tagasi kolmkümmend kuni nelikümmend protsenti taotlustest kutsub esile küll negatiivseid muljeid, sellepärast et liiga palju inimesi pettuvad selles programmis. on väga palju taotlusi, mis on õiged, vastavad kriteeriumidele, saavad poliit-, äh, positiivse hinnangu, aga isegi siis üheksakümmend protsenti lükatakse ikkagi tagasi me võiksime teada ju, et meil on Euroopas tarvis tuhat kilomeetrit uusi maanteid, aga ehitame vaid kümme või viisteist. kultuuris on samamoodi. me peaksime saatma välja sõnumi välja selle kohta, et me oleme sügavalt mures niisuguse asja üle. niisugune tagasilükkamiste määr, see on ju väga kõrge. ja see, see on ka praegu nii, vaatamata sellele, et eelarves tervikuna vaata, vaata, vaadates ei ole seal väga palju, lihtsalt see on üks murdosakene eelarvest. loov Euroopa, Creative Europe ja, ja Europe for Citizens, Euroopa kodanike jaoks. Nad tõesti ei saa neid rahasid eelarvest, mis nad vääriksid Äh, oleme, me ei kaasa piisavalt innovatiivseid ja loovmajandusettevõtteid, aitäh. ja nüüd härra Nikov äh,, Morganot asendab. Like to... ma tahaksin raportööre kiita nende raportite eest ning ma kõnelen Luigi Morgano nimel, kes ütles, et et väga kvaliteetsed arvamused on kokku pandud ning moodustavad hea aluse jätkuvaks tööks. ja ta suhtles ka raportööriga ja ja raportöör nimetas juba ka mõningaid teemasid, näiteks et me peame, peame sel aastal Erasmus plussi lisasummad äh, ära kasutama samuti olen nõus äh, Europe for Citizens and Creative Europe äh, küsimuses sama meelt, äh, alarahastatud on see, me peame kindlasti kasutama kõiki võimalusi, et rahastada võimalikult paljusid häid projekte. mõnedes teemades on need edumäärad väga madalad. mis puudutab Creative Europe'it ja erinevate fondide kasutamist, siis nad nad peaksid, need väärt-, need projektid peaksid saama toetuse, mis on seotud kultuuri ja loomemajandusega. ja seda osa meil ei ole, aga härra Morgana on täielikult teadlik sellest, et arvamuses ei olnud võimalik kõike seda sisse panna, kuna maht oli piiratud. ja loomulikult ootame komisjoni eelhinnangut pilootprojektide kohta ja ettevalmistavate tegevuste kohta selleks, et arutada neid teemasid, aga mõelgem ka poliitilistele prioriteetidele. ning lõpetuseks ütleb ta seoses eelnevate punktidega, et need otsused, mis me oleme vastu võtnud sel aastal ja võtame tuleval aastal, need mõjutavad ka meie mõtteviisi järgmise MFF-i osas, vaatamata sellele, et nad põhimõtteliselt seotud ei ole, aga me peaksime sellest olema täiesti teadlikud. see oli härra Morgano arvamus sellel teemal ning ma loodan, äh, et meil õnnestub saavutada siin konsensuses, konsensuses, see on vajalik, aitäh! suur tänu! nüüd proua Nirjada, kolm minutit. tahaksin tänada raportööri ja varuraportööre, tõesti tore on teid ja härra Viotit ka teid kohata siin komisjonis ning ma mõistan, kui keerulised need teemad on ja kui suured väljakutsed meil on seoses MFF-iga ja kahe tuhande üheksateistkümnenda eelarvega seoses. alati ma mõtlen, et kultuur ja haridus selles komisjonis on väga tähtis ja me teeme väga tähtsat tööd siin, me kaasame äh, kõiki ja ma tervitan seda raportit, aga olles ka eelarvekomisjoni liige äh, ja teades ka teisi komisjone, siis ma tean, et kõikidel on prioriteedid ja on seal äh, humanitaarkriis ja mingisugune piimanduskriis erikomisjonides ja nii et me oleme võib-olla, enamasti kui mingid kriisid on, siis alati meie kannatame esimesena ja meie prioriteedid ja me peaksime komisjonile ikkagi selgeks tegema, missugust lisandväärtust kultuuriga me pakume ja mida see annab ka majandustasuvuse suhtes, kui inimeste vaesusest päästmine ja nii edasi, nii et selles mõttes me peame ka sotsiaalset tõrjutust väga äh, tõsiselt käsitlema, peame investeerima sellesse, et need inimesed pöörduksid tagasi sealt tõrjutusest, nii et meil on tõepoolest tarvis äh, reaalseid investeeringuid, sest me oleme näinud, et kui me seda teeme, siis see juhtub ka. ja arvestades seda piiratud aega, saan ma ütelda seda, et äh, kõigil peaks olema võrdne mm, võimalus kultuuri- ja haridusprogrammidele, kes asuvad geograafiliselt kuskil ebasoodsamates piirkondades Äh, äh, ja näiteks meil peaks täiskogul olema äh, viipekeele tõlge, aga ikka me ei ole seda teinud, kui me seda siin täiskogul ei tee, mis sõnumi siis saadame oma kodanikele? nii et ma arvan, et me peame olema põhimõttelised ühelt poolt ja kui me hääletame millegi sellise eest, siis me peame selle ka tegelikult ellu viima, sellepärast et kui me seda ei tee, siis me jätame liikmesriikidele ja kodanikele väga imeliku mulje. seda ütlen kindlasti ka volinikule. jah, saame aru, et raha on vähe, alati on raha vähe, aga kindlasti on võimalik saavutada saavutada ka kokkuhoidu ja mõistlikult väärt- äh,, kulutada, et saavutada lisandväärtust oma investeeringutelt. sest Kultuurikomisjonis on seda kindlasti väga selgesti näha, sest asi puudutab siin loovust ja loovusest saavutatakse tööhõivet, kasvu, äh, inimesed saavad äh, vaesuslõksust välja, teistes komisjonide töös seda nii palju ei juhtu. nii et minu meelest see on meie komisjoni tohutu eelis ja seda ma kindlasti äh, ka räägin komisjonis ja suur tänu volinikele ja härra Vjotiv, sinuga ametit ma küll ei kadesta, aitäh. ma tänan. Helga Trüppel. Thanks, Petra um,, thanks to the raportöör. aitäh, aitäh äh, raportöörile ka minu poolt. mina tahaksin lühidalt lihtsalt mainida seda, mis kolleegid ütlesid. ma arvan, äh, selle komisjoni enamus jagab arvamust, et me tahame suuremat eelarvet Erasmus plussi ja Creative Europe jaoks jah, meie solidaarsuskorpus, äh, sellele käivad veel äh, triloogi arutelud, aga ka siia tahame rohkem värsket raha, eriti just järgmises äh, mitmeaastases finantsraamistikus ning äh, Creative Europe sõlmatud just üksikisikutele, see on väga oluline ka sotsiaalse kaasatuse mm, seisukohalt ning äh, selles osas, mida Euroopa suudab üksikisikute jaoks ära teha. sellest tulenevalt arvan, et mm, meil on väga tugevad argumendid, ma tean, et finant-, rahandusministreid pole kerge veenda, samuti ka neid mitte, kes tegelevad ühtekuuluvuse ning põllumajandusega, aga meil on tõesti väga palju väga häid argumente, sest et me teame, et äh, päeviti kõik Euroopa poliitikud ju räägivad sellest, kuivõrd oluline on kultuur, kuivõrd oluline on inimeste kaasamine läbi kultuuri, isegi puudutab see ju äh, rändeteemat ja varjupaigataotlejaid. Brexit ja järgmine suur väljakutse sellega seoses, meil ei ole piisavalt äh, vahendeid praeguses finantsraamistikus ja kui me tahame tugevdada Euroopa Liitu ja paremaid tulemusi saavutada kui enne, siis on meil vaja ka tõesti paremini tegutseda, see tähendab ka suuremat äh, eelarvet, äh, ei allahindlustele uusi omavahendeid ning me peame selliseid projekte heaks kiitma, mis on teostatavad ma tean, et komisjon räägib, et võib-olla meie praegused programmid ei ole piisavalt nähtavad, meil on seega vaja väga selget sõnumit, eh, kui me arutame ka järgmist eelarvet selle kohta, et eh, kultuur on niivõrd oluline, et me ei saa seda lihtsalt mm, teistele komisjonidele üle anda, seega ma arvan, me oleme, peame olema valmis kõvaks lahinguks nõukogu ja komisjoniga. jah, ma tänan jah, koordinaatorite kohtumisel me just rääkisime sellest samast asjast ja ütlesime selgelt välja, et me küüntehammastega kaitseme ennast selle vastu, kui tahetakse kultuur segada teiste programmidega. siin on veel teisi sõnasoovijaid. härra Ohvlin, palun, üks minut. aitäh, tahtsin esitada paar küsimust seoses president Macroni kõnega eelmisel nädalal. esiteks rääkis ta sellest, et äh, on vaja rohkem raha Prantsusmaale. ma ei tea, kas härra Viotil on äh, mingisuguseid arusaame selle kohta, kas see tähendab seda, et teistelt liikmesriikidelt võetakse ära? ja kas see mõjutab kuidagi olemasolevaid vahendeid? kuid samuti tundus mulle, et härra Macron Äh, toetas äh, sotsiaalse solidaarsuse loomist äh, liikmesriikide üleselt. paljusid programme me käsitleme ka siin komisjonis ja ma usun, et härra Macroni kõne tule, võib-olla tähendab seda, et äh, pööratakse suuremat tähelepanu neile programmidele, mis on meie pädevuses. ma tänan. veel üks märkus minu poolt, sest meil on siin nüüd äh, üks arutelu juba teisega koos, see on okei okay,, sest äh, möödunud nädalal oli meil äh, Ateris kohtumine, mis on väga huvitav ja Ater Euroopa on neil üks huvitav programm, mis on väga kultuurile orienteeritud ja tegeleb ka muude asjadega ja tegemist on pilootprojektiga ja ettevalmistava tegevusega ja Arte programmid Äh, on kuues keeles kättesaadavad, mitte ainult prantsuse ja saksa keeles, aga ka poola, hispaania, itaalia ja inglise keeles. ja ettevalmistav tegevus äh, käib ka käesoleval aastal. tegemist on suurepärase projektiga, millele äh, saab palju üles ehitada edaspidi ja vaatame, kuidas meil see ettevalmistav tegevus õnnestub äh, nüüd eelarvesse sisse panna. ja härra Lõkkekaardil on õigus, kuid ta rääkis, millised programmid on olulised, aga teisedki asjad tuleb finantseerida äh, e-, eelarvest näiteks Arte Europe peaks saama ka edaspidi toetust sealt, nii et mõtlegem üheskoos selle üle järele, kas kõigepealt panna see kirja eh, meie arvamuse, ütleme kohe välja, et me tahame, et see projektki jätkuks ka pärast ettevalmistava tegevuse lõppu ja ka konkreetselt juba eelarvelised vahendid eraldada pärast seda täiendavalt, nii et tegemist on suurepärase projektiga, mis aitab kaasa kultuuridevahelistele vahetusse Euroopas kuues keeles kuuskümmend protsenti Euroopa Liidu elanikkonnast on kaetud, nii et vaatame, kas seda annab edasi laiendada ja arendada. nii et see oli tähtis järeldus meie Aarte külaskäigust möödunud nädalal ja nüüd annan sõna komisjonile, kui komisjon seda soovib. ja seejärel härra Vioti saab jälle sõna ja lõpetuseks veel keegi. komisjon kahe minutiga, palun, piirduge kahe-kolmega kõige rohkem. Euh, suur aitäh, lugupeetud esinaine, lugupeetud liikmed, härra raportöör komisjon tahab teid tänada kõigepealt alalise toetuse ja kõikumatu toetuse eest kultuuri- ja noorsooharidusprogrammidele, see on esmatähtis äh, ka eelarvemenetluses selleks, et me suudaksime saavutada võimalikult häid tulemusi meie kasusaajate jaoks, õpilased, üliõpilased, õpetajad ja nii edasi. eriti praeguses kontekstis on teie toetus äh, teretulnud, võttes arvesse mitmeaastase finantsraamistiku läbirääkimisi ja läbirääkimisi ning tulevase õigusliku hääletuse ettevalmistamist. me võtame teadmiseks kõik need arvud, mis te erimeste, erinevate programmide puhul mainisite, muuhulgas Erasmus pluss, see on ka väga oluline info meie jaoks kaks tuhat üheksateist eelarve ettevalmistamisel. nagu te teate, nüüd oleme äh, teise pooleni jõudnud kaks tuhat kaheksateist ja programmide elluviimisega, need programmid on oma täiskiiruse saavutanud, tulemusi näeme iga-aastalt, eelarve täitmine ulatub ligi saja protsendini operatiivvahendite osas ja sellele tunneme head meelt, eh, nagu muuhulgas ka kaks tuhat seitseteist. Eh, protsessi koha pealt ma ei saa kahjuks praegu arve välja tuua eelarve kohta, sellepärast et eh, siin ei ole veel kolleegid otsust vastu võtnud ka tähtaega veel ei ole, millal see otsus tuleb, aga küllap siis, kui meil on rohkem infot, tuleme ja teavitame teid. sellest hoolimata Erasmus plussi puhul me näeme, et äh, maksekohustuste osas on äh, suurem nõudlus, võttes arvesse seda, et liikmesriigid suudavad kiiremini äh, ära kasutada eraldatud vahendid, see on üks asi, mida me oleme täheldanud. meie programmide edu leidis äh, väljatoomist ka Erasmus äh, tähtpäeva, kolmekümnenda tähtpäeva äh, tähistamise raames, kuid sellest hoolimata osad programmid on leidnud täitmist alla kahekümne protsendi Erasmus plussi raames. see jällegi näitab meie absorbeerimise suutlikkust. suurema eelarvega me saaksime tegelikult ka suuremat nõudlust katta toetada rohkem mobiilsust, toetada rohkem projekte. tahaksin teid tänada samuti selle eest, et saavutasime kaks tuhat kaheksateist eelarves rohkem vahendeid, need on suunatud eelkõige just neile valdkondadele, kus see edu oli kõige madalam. ja haridus ja koolitus näiteks, mobiilsus ning strateegilised partnerlused samuti väike eelarve lisandus Creative Europe jaoks viis miljonit lisaeurot, siis eh, seda kasutame peaasjalikult koostööprojektide jaoks ning eh, peaasjalikult no suuname selle mm, põgenike integreerimisele. mitmeaastane finantsraamistik ning tulevased läbirääkimised, siinkohal komisjon tunneb head meelt Euroopa Parlamendi püsiva toetuse eest. Eh, parlament soovib, et programmidel oleks piisav rahastamine ning need, need programmid vastaksid meie erinevate algatustega, seda toonitati muuhulgas ka eile, osalesime eelarvekomisjoni pluss, Erasmus pluss pluss äh, järelevalvekomisjoni töös ning äh, seal nõuti lausa kolmekordistamist eelarvele, nii et ka siin parlament meid toetab ja täname teid selle eest. komisjon tänab teid selle eest, et tõite välja vajaduse Creative Europe äh, sektorite ülese mõõtme tugevdamist selleks, et võidelda muuhulgas äh, libauudiste vastu ja teha seda läbi siis meediakirjaoskuse tõstmise. komisjon saab äh, läbi viia uued projektid, et võidelda just sellise taga vastu. lõpetuseks triloogi kohta veel. siin komisjon toetab, soovib võimalikult kiiret poliitilist kokkulepet juunis, kui võimalik, kui toimub teine triloog, selleks et kaks tuhat kaheksateist saaksime hakata eh, seda paljulubavat algatust ellu viima. tegemist on siis Euroopa kooliga, et vastasel juhul võib eh, jah, see projekt ohtu sattuda ja et see on suhteliselt kiireloomuline ja, vielen herzlichen Dank, auch wir. ma tänan. ka meie oleme huvitatud kiiresti kokkuleppimisest solidaarsuskorpuse üle, aga selleks on vaja paindlikkust üles näidata liikmesriikidele. E, kui me nõuame uut raha, sest vastasel korral jäävad tulemused tulemata, kardan ma. ja nüüd härra Viotile annan sõna. ja siis härra Lõkkekaart kõige lõpuks aitäh, lugupeetud esinaine, aitäh kõikidele osalejatele, kes sõna võtsid. arutelu oli väga oluline täna. võtsin eh, teadmiseks siin teie poolt mainitud prioriteedid ning argumendid. ka paar eh, lühikest märkust minu poolt, esiteks meil veel ei ole praegu eelarvet. meil ei ole veel kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta eelarvet ja täna me alles räägime suunistest, mis kiideti heaks ning neist ootustest, mis on sellega seotud. seega peame ootama veel. tahaksin kommenteerida ka järgmist mitmeaastast finantsraamistikku. Need asjad on omavahel seotud, kuid me peame siiski äh, äh, arvestama sellega, et järgmisel aastal veel Brexitit ei ole ja me peame suutma paralleelselt siis äh, töötada kahes erinevas küsimuses. mis puudutab suur projekt ja ettevalmistavat tegevust, mida siin ka mainiti, siis minu sooviks ja muidugi äh, pean suuresti lugu komisjoni poolt äh, tehtud äh, tööst, aga ma arvan, et siin on vaja selgelt ära määratleda ka parlamendi poliitiline roll ja tuleb arvestada samuti parlamendi arvamustega Äh, me teame, tegemist on tehniliste, juriidiliste küsimustega, mis puudutavad äh, majandust, eelarvet, kuid ikkagi tuleb arvestada ka parlamendi rolliga, kes on valmis edasi liikuma ka teatud suurprojektidega, millel on suur tähtsus ning ähm, kui tõesti parlament sellise otsuse vastu võtab, neid toetada, siis me peaksime ka seda tegema, sellepärast et just kodanike esindajad äh, teavad täpselt, mis on kodanike huvides. ja lõpetuseks Macroni kohta esitatud küsimused. ma usun, et pidasite silmas seda, et president Macron lubas suuremast äh, sotsiaalset solidaarsust ning äh, selle rahastamist kohtumisel Strasbourgis ja pean ütlema, et president Macroni lubadused valmistasid mulle suurt head meelt ja loodetavasti järgnevad sellele ka konkreetsed sammud. loodetavasti järgmine eelarve siis näitab, et on midagi ka tehtud seoses nende lubadustega. siinkohal tahaksin lõpetuseks kutsuda teid kõiki jätkama koostööd, me teame kõik, et eelarves peaaegu alati tegelikult tahtsin veel ütelda, et jah, väga hea, et siin komisjonis olen, sellepärast et kolleeg nii Riada äh, oli ka eelarvekomisjonis, meil on otsesed suhted ja ta saab mulle ütelda kohe otse edasi, mis on teie jaoks oluline, aga tegelikult me teame, et äh, need küsimused ei olegi niivõrd äh, lahkhelilised siin parlamendis, sest meie oleme ühel arvamusel, aga pigem siis nõukoguga ja rahandusminist-, raportööritega on meil eriarvamusi, seega tahaksingi pöörduda teie poole kui kolleegide, sõprade poole, et kas saaksite ka oma valitsustega neid asju arutada, vaadata, kas oleks võimalik kuidagi vältida niivõrd kehva olukord pärast läbirääkimist, oleks oluline mitte ainult minu jaoks, vaid eelkõige meie kõigi jaoks ja ka teie komisjoni jaoks. jaa, ma tänan, kallis kolleeg Vioti, suur tänu, et tulite täna meile ja suur tänu, et olete selle asjaga tegelemas ja loodetavasti ka meie oleme teil kogu aeg meeles ja öö, äh, koostame ka dokumendi ja loodetavasti siis äh, ühiselt suudame selle ka läbi suruda, nii et suur tänu teile, et tulite ja veel Morten Lokkekaart saab lõpetuseks sõna, meie raportöör, palun. Um, suur tänu härra Vioti, et tulite meie juurde ja soovin palju edu omalt poolt ka. vaid mõned tähelepanekud minu poolt. üks neist puudutab seda, mida siin rõhutati juba ka, nimelt, et meie komisjon peab olema tulevastel aastatel veelgi öö, äh, öö, äh, tugevam selles, et selgitame, missugust lisandväärtust kultuurisektor pakub, me peame ümbritsejatele seda selgitama, olen olnud komisjoni liige palju aastaid ning meie komisjoni põhiprobleeme ongi olnud see, et inimesed eh, ei mõista kultuurisektori väärtust. viimane arv, mida ma nägin, oli, et umbes kuus protsenti SKP-st erinevates liikmesriikides on see lisandväärtus ja ja kaks koma neli protsenti SKP-st üksi öö, eh, on näiteks seotud sporditegevusega ja kogu selle sporditööstusega, mis selle ümber on. ja need numbrid on ju päris suured ja me peame paremini selgitama seda ka teistele nõnda, et hoida ära selliseid ettenähtavaid rünnakuid seoses eelarvega, mida meile ala lõpmata tehakse, ega see pole esmakordne liikmesriigid ja rahandusministrid ikka ja jälle tulevad kultuuri kallale. nii et me peame paremini seda asja ajama. see oleks minu põhisõnum kõikidele teen seda muidugi ise ka omalt poolt. ja, äh, ja Arte projektis ettepanek, jah, loomulikult võtame selle ka äh, ettepanekutesse sisse ja minu poolt nii palju siis praegu, aitäh! ma tänan äh, nende heade sõnavõttude eest ja ma eeldan, et nagu varasematel aastatel ka nüüd oleme ühendamas oma jõudega, vaidle omavahel, vaid üsna üksmeelselt asume tegutsema. ja öö, oleme üksmeelselt ka öö, kõigi rünnakute vastu mis eh, tulevad meie suunas komisjonist võib-olla, aga nõukogust ennekõike ja ma ütlesin juba enne, et meil tuleb üks või teine lahing maha lüüa see puudutab ka Erasmus plussi muuhulgas. ma olen päris kindel, et me ei ole sugugi rahul, aga ainult rahaliste vahendite kahekordistamisega ja me peame jääma endale kindlaks ja suure enamusega otsustama, et meie parlamendis nõuame vähemasti eh, summade kolmekordistamist tulevikuks. suur tänu, tahan öelda, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on teine mai kell üksteist Äh, härra Lõkekaardi raporti kohta ja hääletame seitsmendal juunil. ja siis on meil ka olemas juba konkreetsed arvud ja siis saab edasi liikuda menetlusega, eelarvemenetlusega ja juba räägime ka konkreetsetest eelarvesummadest. nüüd mõlemad päevakorrapunktid oleme me elegantselt omavahel seganud ja kõik olulise ära öelnud, nii et minul jääb veel eh, juhtida teie tähelepanu viimase päevakorrapunktiga seoses sellele, et kolmapäeval, kuueteistkümnendal mail kella üheksast eh, poole üheni ja kella kolmest poole seitsmeni ja neljapäeval mm, kella üheksast poole üheni töötame jälle. nii et suur tänu, et tulite ja ilusat pärastlõunat teile kõigile ja suur tänu ka tõlkidele suurepärase töö eest nagu ikka.